üks hetk. lugupeetud daamid ja härrad, ma kuulutan seitsmeteistkümnendal jaanuaril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal katkestatud täiskogu osa istungjärgu uuesti avatuks.